mail ja liitus ECR fraktsiooniga. ja teine teade ECR fraktsiooni poolt hommul esitatud taotlused nende fraktsiooni esindajate erinevatesse delegatsioonidesse ja komisjonides kuulumise kohta. kui kellelgi ei ole nende kandidatuuride vastu komisjonides ja fraktsioonides, siis ma tänan teid ja nüüd me jõuame hääletuse, hääletusteni President. meine Damen und Herren! Mu daamid ja härrad!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 viidata kommentaaridele eelmises debatis, mis viitasid mulle isiklikult sõnavõtule, mille tegi proua Kuzvitska. Äh, aitäh. daamid ja härrad. proua Kuldritska oli üllatunud asjaolust, et äh, president Tusk hakkab Euroopa Liidu positsiooni esindama siin rändeküsimustes pärast seda, kui avaldati komisjoni seisukoht äh, selle kohta, millised on tema kvoodikavad. ma ei tea, kus on härra Tusk äh, ta vist äh, teeb parasjagu kampaaniat, aga ta peaks siiski olema siin. ta peaks olema siin ja kaitsma Euroopa Liidu positsiooni, see peaks olema tema ülesannetest siiski peamine. jah. Bitte, Frau Kudrytska, jah. Proua Kudrytska, palun. Panie przewodniczący, ponieważ pan Jurek wymienił moje. härra president kuna härra Jurek mainis mind nimeliselt, siis tahaksin ma ka vastata. nõukogu esindas eh, siin Läti eesistuja esindaja president Tusk valmistab hetkel ette idapartnerluse tippkohtumist Riias homme ja ülehomme ja seega